siin kojas, sellepärast et äh, väga raske on olnud olla tunnistajaks Ühendkuningriigi lahkumisele, olles äh, iirlane, sellepärast et meil on väga tihedad kultuurilised, poliitilised suhted Ühendkuningriigiga ning mulle meeldiks, kui asjaolud oleksid teistsugused ja minu esimene teema, esimene sõnavõtt Brexiti teemal tegelikult, sellepärast et ähm, ja kummaline, sellepärast et just nimelt Brexiti pärast ma kandideerisin Euroopa Parlamenti ning äh, sattusin siia äh, ja sattusin siia nendel väga rasketel oludel. aeg on äh, delikaatne ja ajaloos ei ole mitte ühtegi eeskuju, millest lähtuda, kus läbipaist-, Äh, ei ole sellist näidet, kus partnerid üritavad üksteisele kaubandustõkkeid tekitada oma läbirääkimistes. ja Euroopa Liit kasutab oma jõudu, võimu, võimalusi äh, kaubanduse läbirääkimistes ähm, oma huvide kaitseks ja Ühendkuningriik aga on samas olnud selle süsteemi üks ülesehitajatest ja on väga palju kasu saanud sellest süsteemist. härra Barnier, ma palun, et te räägiksite ka tulevikus Ühendkuningriigist kui kaubanduspartnerist, mitte kui konkurentsist ning Ühendkuningriiki ei tohiks karistada selleks, et Euroopa Liit saaks äh, oma kaubanduses kasu lõigata suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin kasutada võimalust ning äh, tahaksin öelda brittidele, keda enam siin ei ole, et ma soovin Ühendkuningriigile äh, kätte võidetud sõltumatuse puhul palju õnne ning London, mitte Brüssel, on nüüd nende poliitilise tahte ülesehituse keskuseks. Ehm, see võib äh, mõnedele meeldida, mõnedele mitte, aga see on fakt. Ehm, ja see tugineb demokraatlikule otsusele, mida brittide enamus äh, langetas ning äh, äh, me ei saanud sundida britte jääma siia ühendusse ja britid tegid meile äh, selgeks selle, et nende enamuse hääl on otsustav ja nüüd me peame Äh, hakkame arutama seda, äh, kuidas Euroopa Liit äh, suhtub sõltumatusse Ühendkuningriigi, kas me oleme valmis suhtuma nendesse sõbralikult ja paindlikult või me tahame ikkagi reguleerima hakata kõike liigselt ja ja siis sellisel juhul britid lükatakse Atlandi-ülesel teljel Ameerika suunas, mitte meie suunas äh, ja meie peaksime seetõttu eh, sõpruse ja paindlikkusega brittidele lähenema nende läbirääkimiste käigus, aitäh! suur tänu ja kolleeg Ferreira, palun, kuue NGL fraktsiooni nimel. suur tänu, lugupeetud juhataja. Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu tulevaste suhete raamistik sõltub sellest, mis läbirääkimistel saavutatakse meie Äh, jõud äh, läbirääkimiste käigus äh, soovivad oma majandust kaitsta ja me tahame samuti avalikke teenuseid pakkuda. me ei ole selle vastu, me oleme selle vastu, et sotsiaalseid standardeid hakatakse selles läbirääkimiste protsessis nõrgendama, me peame tugevdama meie majanduse, kultuuri äh, vahelisi sidemeid, Ühendkuningriik peab äh, riikide suveräänsust ning äh, rändajate õigusi austama ja me peame keskenduma inimestele, mitte konkurentsile, mis toob kasu suurtele pealinnadele ja suurtele ettevõtetele. me ei tohi mitte mingil juhul üles ehitada kokkulepet sellisest kasust lähtudes ja ei tohi olla mitte mingisugust eksklusiivset läbirääkimiste õigust Euroopa Komisjonile, sellepärast et me teame, kelle huvisid komisjon kaitseb. ja järgmisena saab äh, sõna härra Morrison suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud härra Barnier. võidelge öö, äh, meie eesmärkide eest ja ühtsuse eest, äh, nii nagu te olete teinud juba aastaid, kallid kolleegid. tahaksin toonitada, Brexit rebis Ühendkuningriigi äh, ühiskonda tükkideks, äh, erakondi tükkideks, valitsustükkideks äh, ning oli vaja kahte kor-, kahte vooru erakorralisi valimisi selleks, et seda probleemi lahendada. meie peame jätkama oma tööd nüüd väga professionaalselt, äh, nii nagu me oleme teinud siiamaani. Äh, me tänaksin kõiki fraktsioone seni tehtud töö eest. mida peame aga saavutama tulevikus? me peame kõigepealt keskenduma kodanikuõigustele, meie üliõpilastel, põllumeestel, teadlastel peab olema kindlustunne tulevaste suhete suhtes. meie eesmärgiks peavad olema võimalikult tihedad suhted, aga instrumendid on selged, me peame lähtuma ennekõike eeskirjade põhisest äh, süsteemist. eeskirju tuleb austada ja meie läbirääkimiste tulemus peab olema mandaadiga kooskõlas, ainult siis saame sellele omalt poolt rohelise tule anda ja nüüd saab sõna kolleeg Intser üheks minutiks sotsiaaldemokraatide perest. lugupeetud juhataja, Brexit on kurb peatükk Euroopa ajaloos, meil on vaja rohkem koostööd, mitte vähem koostööd. sel moel saame me tuua rohkem rahu ja stabiilsust meie mandrile, mandrile, mida on lõhestanud konfliktid ja sõjad nüüd, kus äh, natsionalistlikud jõud Ühendkuningriigis on oma unistuse saanud, äh, selle reaalsuseks muutnud, äh, peame keskenduma kokkuleppele, milles peab olema tulevik esikohal. see kokkulepe peab võimaldama head kaubavahetust, aga samas kaitsma ka meie ühtset turgu ning õigussüsteemi ja ohtu ei tohi seada meie ambitsioonikat keskkonnakaitset ning töötajate õiguste süsteemi vabaduste süsteemi. ei, kõike ei saa Boris Johnson. Boris Johnsoni valed on väga palju jama tekitanud ja kui Boris Johnson tahab head kaubanduskokkulepet, peab ta ka just mainitud nõudmisi austama. noortele Ühendkuningriigis ütleksin ma, et ärge kaotage lootust, see ei olnud lõplik hüvasti, et see oli ainult äh, nägemiseni jät äh, meie äh, saame tulevikus jällegi oma teed ühendada. suur tänu ja nüüd saab sõna äh, härra so-, proua Sofi Intvelt Renew fraktsioonist. suur tänu, proua juhataja, kuulsime siin jõulisi sõnavõtte võrdsetest mängureeglitest ja Euroopa standardite mittealandamisest toiduohutuse, keskkonna ja mis iganes valdkonnas. aga ma loodan, et läbirääkijate meeskond jääb rangeks ka siis, kui asi puudutab andmekaitsestandardeid. tunnen tõsiselt muret, sellepärast ma näen, et Euroopa Komisjon on valmis andma piisavusotsuseid olukordades, kus pole sugugi kindel, et Ühendkuningriigi valitsust võib usaldada meie andmetega. ma viitan siin hiljutistele skandaalidele nagu see, kuidas Ühendkuningriik Schengeni andmebaasi kurjasti ära kasutas kui me räägime tulevastest suhetest, siis ärge unustage ära, kuidas on lood siiani kokkulepitu rakendamisega näiteks kodanike õiguste valdkonnas, kutsun komisjoni üles tagama, et kolme ja poole miljoni Euroopa Liidu kodaniku äh, õigused Ühendkuningriigis ja pooleteise miljoni Ühendkuningriigi kodaniku õigused kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidus jääksid jõusse ka praktikas, mitte ainult paberil. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Markus Puhhat. suur aitäh, austatud daamid ja härrad äh, siin täiskogu saalis. Äh, mind äh, nähakse kui fraktsiooni esindajat, kus tahetakse hirmu õhutada aga meie vähemalt ei öelnud, kui me oleme rääkinud äh, suhetest Ühendkuningriigiga, et äh, pärast Brexitit leiaks aset piiridel äh, transpordikaos või et apteekides jäägu rohtu. ei, meie seda hirmu ei õhutanud, seda tegid äh, teised ja tegelikult me räägime siin demokraatliku protsessi tunnustamisest. Äh, Ühendkuningriik võttis vastu demokraatliku otsuse ja nüüd tuleb äh, Ühendkuningriiki äh, võrdse partnerina vaadelda ning tuleb vaadelda, millised on sellise uue vabakaubandusleppega kaasnevad võimalused. see on kui võimalus uueks alguseks, sildade ehitamiseks meie vahel ja see on võimalus uuesti alustada omavahelisi suhteid äh, ja seda äh, siis kahel pool La Manche'i väina, aitäh! järgmisena kolleeg Poja Bellami, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja! me teeme kõik väga hästi, et äh, suhted, mis tekivad äh, Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi vahel, on otsustava tähtsusega paljude sektorite jaoks. väga palju olulist on siin juba öeldud, aga pöörduksin tagasi ühe teema juurde, mis on põhimõttelise tähtsusega, nimelt kalandus. me teame väga hästi, et kalandus on äh, brittide jaoks olnud äh, väga oluline teema Brexiti aruteludes samuti ning üheks otsustavaks teguriks. ja kui kalandus kalandust käsitletakse üldläbirääkimistest lahus, siis kaotame me kõik. mul on väga hea meel, et äh, härra Barnier on energiliselt tööd teinud ja kalandus on võetud läbirääkimiste mandaadi alla, selleks et äh, sõlmida ühine kokkulepe, mis hõlmab ka kalandust. kui me ei saavuta kalanduse vallas kokkulepet, siis tekivad tõsised pinged, millel võivad olla tõsised tagajärjed meie majandusele, aga ka keskkonnale ja ühtsele

meie läbirääkimiste eesmärgiks peaks olema ambitsioonikas vabakaubanduskokkulepe kahe lähedase äh, liitlase Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi vahel. see tuleb saavutada ja minu arvates on see ülesanne, kus ei tohi teha mingisuguseid järeleand-, järeleandmisi. aga meie nõudmised brittidele peavad olema selged. meie nõudmine on, et me ei lase Ühendkuningriikidel äh, töötajate kaitset või keskkonnakaitset alandada ja Ühendkuningriik ei tohi oma riigi toetusi suurendada ja makse alandada. meie nõudmised peavad olema selged, me tahame õiglast konkurentsi, võrdset konkurentsi, võrdseid mängureegleid. aga lisaks sellele on Euroopa Liit kokkuleppe sõlmimisest huvitatud ja me ei saa öö, jääda istuma käed rüpes ja mõtlema sellele, kui kahju meil on, et Brexit leidis aset, me peame tagama selle, et Euroopa Liidu kalamehed saaksid juurdepääsu Briti vetele ja kõikide meie huvides on hea kaubanduskokkulepe Ühendkuningriigiga, aitäh! suur tänu ja kolleeg Paulo Rangel, palun, üks minut Rahvapartei fraktsioonist. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja. ja mina tahaksin äh, Äh, tuua ka esile kahte teemat, millest äh, siin äh, on juba tegelikult räägitud. ükskõik, millised on üldised tingimused, aga me peame tagama turvalisuse julgeolekusuhetes Ühendkuningriigiga, ma mõtlen siin politsei koostööle, õiguskaitseorganite koostööle Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu liikmesriikide vahel selleks, et võidelda näiteks terrorismi vastu. ja meie äh, äh, äh, kokkulepe peab hõlmama ka välispoliitilist koostööd, kaitsealast koostööd, võtame näiteks Iraani-alase koostöö, Ühendkuningriik toetab Euroopa Liidu lähenemist rohkem kui teiste tegijate lähenemist selles valdkonnas ja me peame tegema koostööd ka karistusõigustiku valdkonnas, nii nagu kaitsevald-. kolleeg Agilera, palun suur aitäh, lugupeetud president härra Barnier äh,. Te olete väga hea läbirääkija olnud äh, kogu selle aja jooksul ja meil on hea lepe selle tõestuseks ja nüüd on meil vaja, nagu minu kolleeg Juan Fernando ka ütles, äh, nüüd on meil vaja siis väga head äh, partnerluslepingut selleks, et katastroofi ära hoida. meil on vaja ka ambitsioonikat lepingut Ühendkuningriigiga sellist, mis kaitseks ka põllumajandus- ja toiduainesektorit, tagaks meie kvaliteedistandardid, mis Ühendkuningriigil on juba tegelikult tuttavad. mandaadi üheks oluliseks osaks on ka kalandusvaldkond, ka äh, siin te mõistate kindlasti et need teemad on väga tundlikud teemad. Teie olete Prantsusmaa eh, kalandusministrina sellel teemal juba ka tööd teinud ja väga oluline on enne esimesed juulid tagada see, et oleks vastutustundlik kvootide ja ka äh, lubatud kogupüügimahtude eh, jaotus ning lõpetuseks me, me peame ka Hispaania äh, vaateid arvesse võtma, kui me räägime Gibraltarist, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab äh, kolleeg Niedermayer sõna suur aitäh, lugupeetud president, kõigepealt tahaksin tänada komisjoni ja Michel Barnier'd suurepärase tehtud töö eest. suur aitäh ka parlamendi resolutsiooni koostajatele, tegemist on väga hea resolutsiooniga, tegelikult terve see arutelu on olnud väga hea. kõik on tegelikult juba nüüdseks ka ära öeldud, aga omalt poolt rõhutan vaid mõnda punkti veel. kõigepealt eh, vabadu-, vabadus ja õiglus käivad käsikäes ning eh, õigused ja kohustused käivad ka käsikäes ja nende põhimõtete alusel eh, saame me üles ehitada Ühendkuningriigiga väga laiapõhjalise ja sügavuti minema lepingu, me suudaksime seda teha, aga see tõenäoliselt ei ole väga tõenäoline, sest meil on ka kaks piirangut, kõigepealt liiga palju punaseid jooni ning eh, liiga vähe aega. aga sellele vaatamata peaksime me endast parima andma ja me peaksime võtma endale kaks juhtpõhimõtet. kõigepealt, me ei tohi oma põhimõtetest loobuda, põhimõtted on meile väga olulised ja meie partneritele samuti, ja teiseks juhtpõhimõtteks on see, mida nõukogu rõhutas, vähe aega on meil ja me peame seetõttu tagama, et me peame võimalikult paindlikud selleks, et eurooplastele võimalikult head äh, tulemused tagada, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Danielson, palun! Äh, jaa väga oluline on see, et läbirääkimised leiaksid aset selgete põhimõtete alusel. kõigepealt me peame läbirääkimisi pidama liiduna, me ei tohi kahepoolseid läbirääkimisi pidada ja teiseks, mis tahes juurdepääs meie ühtsele turule eh, peab eh, olema käsikäes seotud sellega, et nemad ka meie standardeid austaksid. konkurents peab olema tagasa-, tagatud võrdsetel alustel eh, sotsiaalses valdkonnas, muudes valdkondades, trans-, transpordivaldkond on ka väga oluline, meil on vaja tagada Euroopa Liidu Ühendkuningriigi vahel pidev jätkuv transpordikorraldus ja, ja ilma lepinguta oleks see transpordisektor täiesti katastroofiline lõpuks nii Euroopa Liidu jaoks kui Ühendkuningriigi jaoks, kuid me peame mõistma, et Ühendkuningriik ei ole enam Euroopa Liidu liige ja seetõttu Mm, ei eh, saa eeldada, et eh, nad eh, saavad jätkata vanadel alustel. meie tulevased suhted peavad olema, põhinevad meie ühisel reeglistikul, aitäh ja nüüd saab sõnaks kolleeg Peeters, palun. suur aitäh, lugupeetud kolleegid, Brexit on nüüd faktiks saanud ja me peame nüüd äh, partnerluslepingu sõlmima Ühendkuningriigiga. Äh, Briti valitsus tahab äh, selle leppe sõlmida vaid kaheksa kuuga, vastasel korral ähvardab meid järsk Brexit ja see tähendab seda, et Belgias on nelikümmend tuhat töökohta uus. ääretult oluline on see lepe lõpule viia ja see tähendab seda, et äh, esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks need sätted ka jõustuksid. aga põhimõtteliselt peaaegu võimatu, on kõikehõlmavat lepet selle aasta lõpuks äh, vastu võtta, aga me peame seetõttu panema paika oma prioriteedid. Äh, kalandus, äh, meie kalalaevad peavad olema, peavad saama mm, juurdepääsu Briti vetele, nüüd farmaatsiasektor, seal on vaja kindlust ja meil on vaja ka kokkulepet justiits- ja kaitseküsimustes. Ühendkuningriik jääb alati meie lähedaseks naabriks, aitäh! selle kõnele puudub mikrofon. suur aitäh. Eh, järgmine kõneleja, palun. Äh, kolleeg Milamon, äh, ja suur aitäh, mina tahaksin rääkida millestki, mis on äh, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes väga oluliseks teemaks, nimelt kalandusvaldkond. kahepoolseid kokkuleppeid on vaja, need on väga olulised, härra Barnier teab sellest ka, ääretult oluline on see, nagu ka teised on maininud, et Euroopa kalurid saaksid juurdepääsu Ühendkuningriigi vetele, see on kalandussektori jaoks väga oluline ja ja eriti just nende sektorite või piirkondade jaoks, ähm, kus on suuremaid probleeme ning äh, Euroopa Liit on Ühendkuningriigi kalandustoodete peamiseks turuks ja seetõttu on meil siin äh, mõlemapoolsed ühised huvid. aga mina tahaksin rõhutada seda, et mm, meil äh, peab olema valmidus minna kaugemale sellest, mis on esialgu välja pakutud, meil on vaja avatud juurdepääsu Ühendkuningriigi vetele, see peaks olema eh, leppe selgeks tingimuseks ja osa mandaadi läbirääkimistest peaks see samuti moodustama ja eh, ma usun, et see resolutsioon peaks lõikes kakskümmend neli selle teemaga sügavuti minema, aitäh! suur aitäh ja nüüd eh, liigume vaba mikrofoni vooru juurde. kõigepealt nüüd äh, siis annan sõna nendele saadikutele, kes on äh, märganud, et nad sõna soovivad. Äh, nimekiri on nüüd suletud, kõik saavad sõna, kõigepealt kolleeg Lopes Agia, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud härra Barnier möödunud on kolm väga rasket aastat selleks, et vältida keerulist Brexitit, aga nüüd on jäänud vaid kaheksa kuud, eh, et sedasama teha, meil on vaja läbirääkimisi, eh, aga need peavad põhinema ühtsusel ja Euroopa standardite austusel ning vastastikusel austusel laiemalt. Ühendkuningriik ei ole kunagi olnud Schengeni alas äh,, ja nüüd on äh, esimesest veebruarist alates tegemist äh, täieõigusliku kolmanda riigiga ja nüüd me peame tegelema probleemidega, näiteks maksuparadiis meie piiridel, Gibraltarit mainiksin siin, äh, me peame nüüd seda arvesse võtma, aga leppes tuleb reguleerida inimeste vaba liikumist, lisaks sellele ka tuleb tegeleda andmekaitse ja õigusküsimustega, kaitseküsimustega äh,, Euroopa andmekaitsereegleid ei tohiks äh, rikkuda, lisaks Schengeni infosüsteem. Äh, väga oluline on pöörata piisavalt tähelepanu olukorrale, mis on seotud äh, inimeste õiguste austamisega. suur aitäh! järgmiseks saab sõna proua McInnes, palun suur aitäh, lugupeetud president Michel Barnier, te olete öelnud, et äh, aeg on otsa saamas äh, ja me teame, et äh, kolm pinnarikast aastast on läinud aega selleks, et lahkumislepe läbi rääkida, kus oli kolm võtmetähtsusega valdkonda ainult ja nüüd me peame kaheksa kuuga tegema palju rohkemat ära, meil on vaja võrdseid võimalusi, meil on vaja häid suhteid Ühendkuningriigiga ja seetõttu ma soovin meile kõigile palju edu läbirääkimistes, kolleegid kindlasti teavad ka, et ähm, Iirimaal toimusid üld-, üldvalimised ning me saame uue valitsuse ning me loodame, et see valitsus mm, saab tööd alustada võimalikult kiiresti, tööd on tõesti väga palju äh, teha äh, ma loodan, et me saame äh, Plita Kioraka ja Mm, Euroopa ähm, asjade ministri poolt äh, tehtud äh, tööd. Nemad on teinud ära väga palju tööd selleks, äh, et tagada head sätted selles lahkumisleppes ka Iiri protokolli kontekstis ja ääretult oluline on ühiselt töötada nüüd edasi selleks, et edu saavutada, aitäh! suur aitäh, järgmiseks saab sõna kolleeg Pallas, palun! aitäh, vahel kui ma siia tulen, tekib mul küsimus, kas ma olen ikka samalt planeedilt kui kõik teised. Ühendkuningriigist ei tohi saada maksuparadiisi, aga samal ajal Aafrikas on probleemid palju suuremad. ning need tegevused on ebaseaduslikud ja sellele aitavad kaasa Londoni pangad. Londonil on juba vastav võrgustik olemas. ebaõiglased kaubandustavad. kui me räägime siin vabakaubandusest, siis olgem ausad, ebaõiglased kaubandustavad praegu saadavad hukatusse eh, põllumehed kogu meie planeedil Brexit peaks olema võimalus liikumaks süsteemi poole, kus kapitali kasutatakse kohalikul tasandil, mitte üleilmselt ja kõikide kahjuks. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Negresko, palun. aitäh nostru dar este în interesul și regatului unit. un astfel de parteneriat presupune să negociem în detaliu. ühendkuningriigiga peavad meil olema tihedad partnerlussuhted partnerlussuhted mis äh, lähtuvad äh, kõikidest äh, partnerlussuhete valdkondadest me peame kaitsma kaubanduse tavasid, Euroopa norme, innovatsiooni ja nii edasi ja nii edasi. meil on vaja partnerlussuhteid, mis hõlmavad äh, julgeolekut, kaitset, kodanikuõiguste kaitset äh, ja Ühendkuningriik võiks osaleda mitmetes äh, Euroopa programmides, kui me seda soovime ja see on meie huvides. meie läbirääkija härra Barnier on oma ülesannete kõrgusel, ma olen saanud temaga koostööd teha ja meil õnnestub tema juhtimisel loodetavasti strateegiline partnerlus jalule saada äh, kõikides nendes valdkondades, mis meid huvitavad. suur tänu ja nüüd kolleeg Tomaa, palun. mikrofon. mikrofon palun kõnelejale. aitäh, proua president suur tänu, mm, lugupeetud Michel Barnier, mm, praegune olukord on selline, eh, et me ei, tegelikult ei tahtnud tänast olukorda, me ei tahtnud, et eh, Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub, me ei tahtnud täna siin olla eh, ja rääkida nendest asjadest. aga sellegipoolest me teame, et edasine on väga oluline, me peame olema vastu kõikidele sellistele tingimustele, mis on meie jaoks vastuvõetamatud, sellised teemad, mille võib Londoni valitsus tõstatada me peame arvesse võtma seda, et väga paljud Ühendkuningriigi kodanikud ei soovinud, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust. ja kolm koma viis Euroopa Liidu koda-, miljonit Euroopa Liidu kodanikku on endiselt Ühendkuningriigis, poolteist miljonit Ühendkuningriigi kodanikku on Euroopa Liidu liikmesriikides, neid inimesi tuleb kaitsta ühel äh, päeval võib-olla Ühendkuningriik tuleb tagasi meie perre ja siis peab olema see kaitse tagatud. suur tänu, kolleeg Bogdan ECR-i nimel. E, suur tänu, lugupeetud juhataja. Poolas öeldakse, et e, koos suudame me rohkem ja üheskoos peame siis kustutama Brexiti tekitatud tulekahju. ma loodan, et kõik on valmis seda tegema. mul on üks küsimus. küsimus meie komisjonile, volinikule, Brexit ei leidnud aset sellepärast, et suhted jätkuksid nagu varem, et oleks status quo. me tahame loomulikult teha koostööd, me tahame liikuda tuleviku suunas, see on, see on tõsi, aga mind huvitab ennekõike üks teema ja see huvitab ka paljusid Euroopa kodanikke, nimelt julgeolek. kas te võiksite rääkida natukene täpsemalt meile julgeoleku vallas plaanitud tööst? Äh, sisejulgeolek ennekõike, kas meil on äh, ohte seoses Brexitiga, see on meie jaoks tähtis küsimus, suur tänu äh, ja nüüd siis nüüd kolleeg Rund, kolleeg Rundsa, palun. me, Ühendkuningriigi ja Iirimaa ajalugu on väga tihedalt omavahelt seotud, see suhe kestab edasi ka tulevikus ja meie huvides on, et see suhe oleks koostöö valmis Äh, proua von der Leyen rääkis, et me peame olema õiglased, aga küsimus on, kelle jaoks? kas me võitleme siin nüüd suurtootjate, relvatootjate nimel, siis kodanikud jäävad ju vähemusse ning see oli ka põhjus, miks Iiri valimised Leo Vardakarile kujunesid selliseks, nagu nad kujunesid sellel nädalavahetusel see loomulikult puudutab ka meditsiinitöötajate olukorda, ma nõustun sellega, mida kolleegid rääkisid seoses andmekaitsereeglite rikkumisega Ühendkuningriigi valitsuse poolt ja loomulikult ka suure reede kokkulepe on tähtis. nüüd saab sõna järgmine kõneleja, palun. rahvapartei nimel lugupeetud härra Barnier, proua president. Ühendkuningriigi ja meie suhetes ilmselt tekib probleeme ning see puudutab ka läbirääkimisi vabakaubandusleppe osas, aga need teemad ei tohiks mõjutada meie ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. me peame suurendama koostööd NATO-s, see on ainukene tagatis Euroopa Liidu jaoks globaalset julgeolekut silmas pidades. me peame koordineerima oma suhet Ühendkuningriigiga ka välispoliitika vallas, peame keskenduma nii külmutatud kui aktiivsete konfliktide teemale, Süüria, suhted Venemaaga, Iraan, peame Brexiti järgne olukord näitab meile, et on võimalusi paremaks koostööks Euroopa Liidu Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide vahel. suur tänu eh, sotsiaaldemokraatide nimel nüüd kolleeg Haisa. ja mis on saaks olla? naozaj zastaviť nad tým ako by mali vyzerať naše vzťahy do budúcnosti s veľkou britániou. suur aitäh! Äh, nüüd me peame panema paika meie suhted äh, tulevikuks äh, Ühendkuningriigiga. me tahame kõrgel tasemel neid suhteid, mitte ainult lihtlabast vabakaubanduslepet ja nendel läbirääkimistel me peame olema usaldusväärseks partneriks kellele on võimalik äh, usalduslikult läheneda, meil on vaja õiglast konkurentsi, me ei tohi lubada dumpingu tekket, ähm, meil on vaja äh, kaubandussuhted, mis ei äh, oleks kammitsetud tõketest, kui näiteks, kui näiteks Ühendkuningriik ei saa ka liigselt näiteks riigiabi lubada, ja Ühendkuningriik ei tohiks lihtsalt erinevatest Euroopa Liidu standarditest nüüd kaugenema hakata keskkonna vallas või muudes valdkondades. me peame kaitsma ka äh, tudengeid, kes Ühendkuningriigis õpivad, teisi inimesi, kes seal elavad ja me peame tagama, et nende elu jääks sama heaks, kui see on olnud siiani, aitäh! aitäh ja viimasena saab sõna härra Barnier komisjoni nimel, palun! suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, austatud minister. Te viimane, viimasel täiskogu osaistungjärgul Brüsselis ähm, proua von der Leyen juba viitas sellele, äh, sellele üsna traagilisele täiskogule, kus jätsime hüvasti äh, Ühendkuningriigi kolleegidega Brexiti puhul ja täna ma tervitaksin kõigepealt siin siis neid uusi kolleege, kes on siin saalis ja kes oma ametiaega nüüd alustavad. algatuseks tahaksin ma veel kord tänada teid teie usalduse eest, see on liigutav ja see annab jõudu minu üsnagi erakordsele meeskonnale, see meeskond on Euroopa Komisjoni meeskond, aga ka teie läbirääkijate meeskond tahaksin teid tänada ka teid resolutsiooni ettepaneku sisu eest, selles on väga hästi välja toodud põhimõtted, väärtused, seisukohad, millest äh, peavad lähtuma teie läbirääkijad nendel aastatel, mis meid ees, nendel kuudel, mis meid ees ootavad. et meil oleks piisavalt otsusekindlust äh, nende läbirääkimiste käigus, mis kujunevad raskeks. Mary McInnes äh, ütles, et äh, aeg läheb, the clock is äh, ticking. tuletaksin teile jah, seda aega meelde. üleminekuaeg äh, pandi paika Ühendkuningriigi lahkumisleppes ja tõesti, üleminekuaeg on piiratud, seda saab ühisel kokkuleppel pikendada aasta või kahe võrra ja kui seda ei soovita pikendada ja seda ei soovita pikendada, nagu me oleme aru saanud, lahkub Ühendkuningriik tolliliidust ning ühisturult kolmekümnendal detsembril kahe tuhande kahekümnendal aastal. selle valiku langetas Ühendkuningriigi peaminister, mitte meie. kõik, palun püüdke mõista seda, et see aeg, selle aja üle otsustas Ühendkuningriigi peaminister ning sellel piiratud ajal on loomulikult oma tagajärjed aeg on piiratud ja neid, seda piiratud aega ei surunud sugugi mitte meie läbirääkimiste protsessile peale. samas, tegemist ei ole kaubanduskokkuleppe läbirääkimistega selle sõna klassikalises mõttes. nagu näiteks Kanada või Jaapani puhul, kus me püüame üksteist, üksteisele läheneda mõned leiavad, et lähenemist ei ole olnud piisavalt, aga siiski, me läheneme. ja kui meil ei, kui me ei suuda kokkuleppele jõuda nende riikidele, riikidega, siis me eraldame rohkem aega. aastakese, kaks aastat, Kanada puhul kokkuleppele jõudmine võttis seitse aastat ja sel ajal, kui kokkuleppele ei jõuta, kehtib staatus quo mõlema osapoole jaoks lugupeetud daamid ja härrad, tuletaksin teile meelde, et praegusel juhul ei ole meil staatus quo'd, kui me kaubandusvaldkonnas kolmekümnendaks detsembriks näiteks kokkuleppele ei jõua. ei, asjad ei saa jääda samamoodi nagu varem, sellepärast et äh, Ühendkuningriigi peaminister otsustas, et äh, kõige hiljemalt kolmekümnendal kahe detsembril kaks tuhat kakskümmend Ühendkuningriik lahkub ühtsest turust ja tolliliidust. ja me üritame Brexitit kontrolli all hoida ja, ja, ja kõik tooted, mis tulevad äh, Ühendkuningriigist pärast seda kuupäeva, kui me ei suuda kokkuleppele jõuda, tuleb läbi viia samasuguseid kontrolle äh, nagu kõikide teiste kolmandate riikide toodete suhtes, selleks et kaitsta meie ettevõtteid, kaitsta meie tarbijad. kui kokkuleppele ei jõuta, on meie pingutused äh, läbi kukkunud ning äh, kehtestatakse kvoodid ja tariifid kõikidele Ühendkuningriigi toodetele kui me kokkuleppele ei jõua, on tagajärg selline. ja kokkuleppele tuleb jõuda Ühendkuningriigi peaministri valitud aja jooksul. kallid kolleegid, kõik te nimetasite, kui olulised on tigevad tugevad sidemed meie vahel, meil on ühine ajalugu, ühine solidaarsus, me keegi ei unusta seda, me ei unusta, et kõige süngematel hetkedel eelmisel sajandil oli Ühendkuningriik meiega ja meie suhted peavad olema loogilised äh, geograafilises mõttes, nagu Philip Ma Lemberts meile meelde tuletas, meie suhted on möödapääsmatud, sellepärast et seisame silmitsi ühiste väljakutsetega kliima ja julgeoleku valdkonnas näiteks. aga meil peavad olema ka selged ja ranged sidemed. kui me kuuleme mitmeid sõnavõtte Ühendkuningriigilt, Ühendkuningriigi poolt siis ähm, me peame väga tähelepanelikult jälgima seda, kuidas Ühendkuningriigi õigussüsteem hakkab meie omast eralduma, nii nagu Brexiti kaudu taheti. me peame olema tähelepanelikud ning äh, see hoolikus on üks meie töö aluseid. meie mandaadi aluseks, mandaat on teie ees, mandaadist räägitakse nõukogus praegu, loodetavasti antakse sellele kahekümne viiendal veebruaril ka heakskiit. meie mandaat peab lähtuma, meie mandaat annab meile õiguse läbirääkimisteks äh, partneritega, vastuseks Barry Andrew'le, partneritega, kes peavad mõistma, et meie turu avamine, juurdepääs äh, andmetele, proua Intvelt, vastasin siin proua äh, Intvelti küsimusele. Äh, ja vastutulekud äh, finantsküsimuste vallas, proua Hüübner, juurdepääs andmetele, juurdepääs turule, võrdsed tingimused finantstingimuste, finantssektori jaoks peavad olema proportsionaalsed nende kohustustega, mida Ühendkuningriik on valmis endale võtma seoses äh, võrdsete mängureeglitega ning re reguleerimisalase ühtekuuluvusega, kodanike kaitsega. ja meie euroala ning mandri finantsstabiilsusega. konkreetsemalt Telegram stiilis. kolleeg Bourgeois mainis siin koostööd äh, energiavaldkonnas äh, Põhjamerel, asepresident Timmermans tegeleb selle teemaga, on vastanud selle teemaga seotud küsimustele ka täna. meil on Ühendkuningriigiga koostöö selles äh, valdkonnas ja see koostöö on hõlmatud ka meie mandaadiga, aga Brexitil on nii mehaanilised kui loogilised tagajärjed, Ühendkuningriik ei ole enam Euroopa Liidus, nii et koostööraamistik tuleb üle vaadata, see on iseenesestki mõistetav, Ühendkuningriik ei osale enam Euroopa Liidu koostöös, sellepärast et nemad seda soovisid, nad soovisid sellest koostööst lahkuda, me peame leidma uue koostöövormi Ühendkuningriigiga, Paolo Rangel kolleeg Lopes, Lopes Aguilar ja teised mainisid julgeolekut, välisjulgeolekut, sisejulgeolekut, välisjulgeolek, sisejulgeolek kuuluvad samuti meie töölauale. meil on mitmeid ülesandeid seoses sisejulgeolekuga, väljasaatmise alane koostöö, Europol, Eurojust, rahapestuvastane töö, Prim, PNR valdkonna koostöö, meil on väga palju ühishuvesid äh, ja ühiseid algatusi kodanike julgeoleku tagamiseks, härra Aleksandrov, äh, praegusel hetkel me peame rääk-, tegema koostööd ka välisjulgeoleku valdkonnas, kaitse ning välispoliitika. Äh, Brexit ei peaks põhimõtteliselt mõjutama kahepoolset koostööd erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide ja Ühendkuningriigi vahel ja Brexit ei peaks tegelikult mõjutama ka mida, seda, mida me teeme ühiselt NATO-s. Brexit peaks mõjutama Euroopa Liidu koostööd, meie uusi algatusi kaitsevaldkonnas on, kui ja meil on ka plaan teha koostööd selles valdkonnas läbirääkimiste käigus tulevikus. meil on vaja tekste selles valdkonnas. õigusraamistiku halduskoostööks, poliitiliseks koostööks kaitsevaldkonnas, küberrünnakute vastase võitlusega seoses, luureorganite vahelise koostööga seoses. Ühendkuningriik saab osaleda, kui nad seda soovivad, ka Euroopa Liidu välisoperatsioonides, nii tsiviiloperatsioonides kui äh, sõjalistes operatsioonides. Ähm, ja ka ÜRO Julgeolekunõukogu koostöös, aga kõikide nende asjade üle me hakkame äh, arutelusid pidama partnereid on kaks ja meie oleme äärmiselt avatud nendes läbirääkimistes äh, selleks, et parandada meie ühiste julgeolekuhuvide haldamist oleme valmis läbirääkimisi pidama ka kõikide teiste teemade üle. kolleeg Randke mainis siin üliõpilaste vahetusprogrammi Rasmust. jah, mõistagi, me peame jätkama koostööd ülikoolide valdkonnas, teadusuuringute valdkonnas, Ühendkuningriigid, Ühendkuningriik saab osaleda meie programmides, kui nad seda soovivad, meil on ka oma programmide ülevaade, mille üle hakkame arutelusid pidama märtsikuust alates, me peame Erasmuse puhul aga paika panema teistsuguse rahastamis- ning äh, juriidilise raamistiku kui see, mis kehtib täna. ja nüüd siis finantsteenused. meie suhted finantsteenuste valdkonnas Ühendkuningriigiga lisaks sellele, mis on mandaadis kirjas ja mis äh, on meie tavategevus kolmandate riikide puhul ei ole eraldi läbirääkimisi finantsteenuste valdkonnas, me peame kindlasti äh, leidma mingisuguse mooduse asendada nii-öelda Londonit ja, ja Cityt. meil on oma võrdsuse nõndanimetatud tööriistakast, nagu Danuta Hübner viitas, äh, piisavusotsused aga me ei pea läbirääkimisi Ühendkuningriigiga selles valdkonnas, me lihtsalt kontrollime nende vastavust ja siis, kui vastavus on olemas, siis anname piisavuse otsuse finantssektori erinevatele osadele. nii nagu me oleme teinud Kanada puhul, Ameerika Ühendriikide puhul, Jaapani puhul, see toimib ja ma ei tea, miks see peaks toimima Ühendkuningriigiga, kui see teiste riikide puhul toimib ja ma kasutaksin praegu võimalust ning äh, kinnitaksin, et ka Ühendkuningriik peab täitma oma kohustusi selles valdkonnas, mitte mingisuguseid illusioone ei ole vaja luua selles valdkonnas, ei ole mitte mingisugust alalist üldist piisavusotsust, mis antaks lihtsalt niisama mm, Ühendkuningriigi puhul. me lähtume oma töövahenditest äh, ja oma otsustusõigusest selles valdkonnas meil on oma täiendavad võrgustikud, mille kaudu me tööd teeme, asepresident Valdis Dombrovskis, kes vastutab kapitaliturgude eest ning pangandusliidu, pangaliidu tugevdamise eest tegeleb selle teemaga. kalandus härra Bellami, härra Peters, härra Milamon, proua Schaldemose, härra Aguilar, te kõik tõstatasite kalanduse teema, see on tõesti tähtis teema minu ähm, oma koduriigi kalandusministrid on aastaid selle teemadega ka tegelenud väga tõsiselt Ühendkuningriigi koostöövaldkonnaga. vastastikune juurdepääs äh, nii turgudele kui vetele on äh, üks lahutamatu osa meie kaubanduskokkuleppest. ja üks lahutamatu osa nendest äh, võrdsetest mängutingimustest, mängureeglitest, mille poole me püüa, püüdleme. meil on kahju, et Ühendkuningriik lahkus äh, Euroopa Liidust, ütlesid paljud siinkõnelejad, me austame ka Boris Johnsonit, kes ütles, et ühend Euroopa Liidust lahkudes me ei lahku Euroopast, äh, see teeb meile rõõmu. aga küsimus, mis siin kerkib ja millele praegusel hetkel ei ole vastust, on äh, lihtne, kuid tõsine Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, lahkub tolliliidust, kas Ühendkuningriik soovib lahkuda ja kaugeneda ka meie sotsiaalmajanduslikust mudelist ja reguleerimismudelist, mida Ühendkuningriik tunneb hästi, sellepärast et on seda üheskoos meiega nelikümmend seitse aastat kujundanud. nii et küsimus, millele soovime vastust, on see, et kui kaugele soovib Ühendkuningriik kaugeneda meie reguleerimise ja sotsiaalmudelist. ja võin teile selgelt öelda, selgelt ja rahulikult, et selles vallas langetab otsuse Ühendkuningriik. Ühendkuningriik otsustab, kui ambitsioonikad on meie suhted tuleviku, tulevikus, kui lähedased on meie reguleerimisalased suhted ning äh, milline on meie reguleerimisalane konkurents, kui nii võib öelda. ja ma loodan, et äh, sellele küsimusele vastates Ühendkuningriik mõtleb põhjalikult järele. mõned mõtted Telegram stiilis ka minu poolt, mina olen alati olnud teie ees aus, jään otsekoheseks ka tulevikus. Brexit ei saa mitte mingil juhul olla äh, see, mida me oleme teinud siiani muudatused tulevad kõikidesse valdkondadesse, mõned äh, väiksemad, mõned äh, otsustavama tähtsusega. Brexit tähendab seda, et äh, finantspass, nii-öelda vastastikune tunnustamine kaob Ühendkuningriigi jaoks. Brexit esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks tähendab kontrolli kõikide toodete üle, kes, mis tulevad Euroopa Liitu kõikidest kolmandatest riikidest me peame kaitsma oma tarbijaid, oma Euroopa Liidu eelarvet, oma ettevõtteid. nii et ei saa jätkata nagu varem. ei ole business as usual põhimõtet ja selleks, et seda kontrolli vältida, tuleb jõuda kokkuleppele enne. siis me oleme ise valmis lahkumislepet austama, me peame seda austama ja Ühendkuningriik peab ka seda tegema, see ei ole väike asi, äh, lahkumislepe äh, on kuussada lehekülge pikk, seda tuleb jõustada, seda tuleb rakendada ja kogu selle aasta jooksul peame me tegema ettevalmistustööd selleks, et ka Iirimaa protokoll äh, jõustuks ja endiselt habras ra- ja rahu ei lööks kõikuma läbirääkimised kujunevad raskeks, selles pole vähimatki kahtlust. ja me peame kaaluma kõiki võimalikke hüpoteese, sealhulgas ka see, et me ei saavuta kokkulepet kolmekümnendal kolmekümnendaks detsembriks. me peame läbirääkimisi pidama ilma igasuguse agressiivsusega, vastastikuse austuse ning rahuvaimus ja mina teie nimel püüan saavutada ambitsioonikat kokkulepet äh, suure riigi sõprade ning liitlastega ja olen valmis samas kaitsma täielikult Euroopa Liidu, Euroopa Liidu kodanike, ettevõtete huve, äh, ühtse turu terviklikkust, mis äh, mitte kunagi ei tohi sattuda ohtu. see ei ole lihtsalt üheks mängunupuks läbirääkimistes. Euroopa Parlament võib olla kindel, et Euroopa Komisjon, teie läbirääkija, on valmis alati teid ära kuulama, teie nimel tööd tegema, teile ülevaateid tegema. ja nagu olen Brexiti juhtrühmas kus oli ka Kiivi, Kiefer Hofstad kogu aeg öelnud kolm aastat jätkan ka tulevikus ähm, seda tööd äh, koostöös teiega, olen alati teie käsutuses ning loodan, et saate mind usaldada, aitäh! suur aitäh teile ja nüüd äh, saab sõna nõukogu esindaja, palun. aitäh, daamid ja härrad ka mina nõustun härra Barnieriga, tervitan uusi Euroopa Parlamendi liikmeid. mis puudutab nüüd äh, teie hääletust resolutsiooni üle mandaadi osas, siis see annab väga head sisendit õigeaegselt. me peaksime jõudma suhteni, mis on põhjalik, tugineb kõrgetel standarditel, võrdsetel reeglitel välja pakutud mandaadi põhjalikkus ja ka läbirääkimiste kestvus näeb ilmselt ette seda, et ka tulevikus tuleme selle juurde tagasi. aga oluline on, et me oleksime tähelepanelikud, jälgiksime lahkumisleppe täitmist, eelkõige pidades silmas just kodanike õigusi nii üleminekuperioodil kui ka meie tulevast suhet eh, silmas pidades. aga oluline on silmas pidada ka tähelepanelikult meie tulevast majanduslikku suhet. see puudutab Euroopa Liidu ühisturgu, ettevõtete konkurentsivõimet ja ootame teie toetust ka tulevikus. suur tänu veel kord! suur aitäh teile, proua minister ja meie arutelu sellel teemal on nüüd lõppenud. arutelu äh, lõpuks esitati ka resolutsiooni ettepanek ja me hääletame seda homme. edasi tahaksin teile teada anda, et äh, Eh, sotsiaaldemokraatlik eh, fraktsioon on presidendile eh, edastanud informatsiooni muudatustega seoses nimetustega delegatsioonidesse ja komisjonidesse ja see jõustub väljakuulutamise hetkest ja lisatakse tänase koosoleku protokollile. järgmiseks on meil arutelu Vietnami teemal mm, ette nähtud Eh, ning hakkame käsitlema kolleeg Bourgeois eh, soovitust ja tema saab ka esimesena sõna, palun. Teil on neli minutit. suur tänu, head kolleegid, lugupeetud volinik. homme toimub meil hääletus Euroopa Liidu ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise osas ning ka investeeringute kaitselepingu osas ja need on esimesed viimase mudeli järgsed lepped, kus parlament peab andma oma nõusoleku. tegemist on ainulaadse hetkega ja võimalusega parlamendi jaoks viia omavahel kokku Euroopa ambitsioonikus, et me oleksime oluline, et meil oleks oluline roll, me ei ole mingi kolonisaator, kes oma reegleid seab, vaid soodustame mitmepoolsust, võitleme protektsionismi vastu ning otsime partnereid, selliseid partnereid nagu Vietnam. Euroopa Liit peab edendama reeglitepõhist kaubandust ning olema eeskujuks, näitama, et kaubandus toob inimesi kokku kokku, tõstab üleilmselt standardeid ohutuse, tööhõive, inimõiguste vallas ning küsimus on ka usaldusväärsuses. me peame näitama Vietnamile ning tulevastele kaubanduspartneritele, et Euroopa Liit on usaldusväärne partner, kes peab oma kohustustest kinni. et me suudaksime, et me suudame veel kaubanduskokkuleppeid sõlmida ja nende üle läbirääkimisi pidada. kaheksa aastat hiljem, kaheksa aastat tagasi algasid need läbirääkimised, nüüd on parlamendil võimalus arutada selle nii põhjaliku kaubanduskokkuleppe üle. see on ajalooline hetk. see kokkulepe Vietnamiga on uueks võrdlusaluseks Euroopa Liidu jaoks, kui me suhtleme tärkavate majandustega. kui me vaatame seda kaubanduskokkulepet, siis on äärmiselt oluline kõigepealt rõhutada majandusväärtust, mis hakkab soodustama nii majanduskasvu Vietnamis kui ka Euroopa Liidus. see on väga hea võimalus Euroopa Liidu investoritele ja eksportijatele üheksakümmend üheksa protsenti tariifidest kaob ära seitsme aasta jooksul ning see loob täiendavaid ekspordivõimalusi mõlema partneri jaoks. selle tulemusena tekib selgelt ka väga palju uusi hästi tasustatud töökohti. see mõjutab rahvusvahelisi standardeid ning see hõlmab ka mittekaubanduslikke tõkkeid ning see on meie ettevõtetele eeliseks, see aitab tagada paremat ligipääsu turgudele, ka VKE-dele. head kolleegid, Vietnami majandus on väga kiiresti arenev, seal on üle üheksakümne miljoni tarbija, noor äh, tööjõud riik on huvitatud kaasaegsetest standarditest. Vietnam oli esimene maailmas, isegi enne Kanadat, kes leppis uue ICS süsteemiga, mis on peamiselt koostatud meie parlamendi poolt, et meil oleks äh, sõltumatud kohtunikud, käitumisjuhised, õigus reguleerida ning soodustada ligipääsu ka ettevõtetele kohtusse pöördumisel, see loob uusi võimalusi ettevõtetele, suurkorporatsioonidele, aga ka VKE-dele. head kolleegid, Vietnam on ka väravaks kogu Aasia piirkonna mõttes sellega astume sammu lähemale Euroopa Liidu Aasia kaubanduskokkuleppele regioonipõhiselt ja see peaks olema ka meie lõppeesmärk. Need kokkulepped on ka võimalus kaitsta ja edendada Euroopa Liidu standardeid ja väärtusi. Vietnam peab ka oma kohustustest kinni. kahe täiendava ILO konventsiooni ratifitseerimine, see puudutab tööeeskirjade läbivaatamist, inimõiguste olukorda ning ka Pariisi kliimakokkulepete sätetest kinnipidamist. Nendel põhjustel, head kolleegid, ning ka see rikkuse loomine, mida me saavutame õiglase ja vaba kaubanduse näol, näitab, et Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse ülemaailmselt standardeid tõsta hetkel, kus kaubanduspinged on kasvamas, kus kasvab unilateraalsus ning seetõttu ma palun selle koja toetust, et nii Vietnami kui Euroopa Liidu kodanikud saaksid tulevikus rohkem ja tihedamaid suhteid sõlmida, et meil oleks õiglane ja vaba kaubandus, mis inimesi omavahel liidaks, aitäh! suur aitäh! ja nüüd äh, annan äh, sõna volinik Hoganile, keda ma ka siin tervitan ja te saate nüüd sõna komisjoni nimel, palun. proua president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, vabakaubanduskokkulepe ja investeeringute kaitselepingud on äärmiselt ambitsioonikad, kõige ambitsioonikamad, mida on sõlmitud areneva riigiga. meil on juba tihedad suhted ning see loob nüüd täiendavaid võimalusi, et tihendada koostööd, mi-, mille kohta on juba varasemaid kokkuleppeid, näiteks ebaseaduslik äh, metsandus ja nii edasi. see on seotud ka kokkulepetega, mis juba kehtivad, sealhulgas äh, Jaapani ja Singapuriga ning Koreaga. see puudutab Äh, ligipääsu turule, kus on ligi sada miljonit äh, tarbijat, see puudutab nii veinitootmisi, autotootjaid ja nii edasi. nüüd on reeglid selgemad, äh, kaovad ära tõkked Euroopa Liidu toodetele. esimest korda on Euroopa Liidu ettetel võimalus osa, osaleda Vietnami hankemenetlustes see puudutab ka Rioja veine, Parmesano juustu ja nii edasi. see puudutab ka teatud finantsteenuseid, keskkonnateenuseid. investeeringute kaitseleping sarnaselt Kanada ja Singapuri lepingutele hõlmab investeeringute kaitse raamistikku ning ka kohtusse pöördumist vaidluste lahendamise puhul me oleme teadlikud sellest, et Euroopa Parlamendi jaoks on väga oluline ka keskkonnamõõde ja